osa istungjärgu protokollid ja vastu võetud tekstid on teile esitatud, kas kellelgi on nende kohta kommentaare, kommentaare, kui pole, siis on protokollid kinnitatud. Ühendkuningriigi vastavad ametiasutused on mulle teada andnud, et Elizabeth Linn kuuendast veebruarist kaks tuhat kaksteist asendatakse Philip Bennioniga. ma ei tea, kas meie uus kolleeg on siin kohal, ma tervitan teda ja meenutan teile, et vastavalt artiklile kolm lõige kaks päevakorras, kas härra Benjamin on kohal, kus ta on? härra Benjamin, tere tulemast, tervitan teid meie kojas. vastavalt artiklile kolm lõige kaks kodukorras võivad kõik saadikud vastu võtta parlamendi kohtumistest ka niikaua, kuni tema mandaati pole kontrollitud või kui ei ole mingeid pretensioone esindatud ja eeldatakse, et uus liige on teatanud, et tal ei ole ühtegi teist muud ametikohta, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi saadiku mandaadi täitmisega. peale selle annan teile veel teada, et härra Kurt Lehner andis mulle teada, et tema seitsmendast märtsist kaks tuhat kaksteist loobub oma Euroopa Parlamendi saadiku kohast, parlament võtab selle teada ja vastavalt artiklile neli kodukorras kuulutab sellest kuupäevast saadikukoha vabaks, vastavalt artiklile seitse Euroopa Parlamendi saadikute käitumise juhises